kaheteistkümnendal juulil toimunud kohtumisel on ähm, kontrollinud John Flacki äh, pädevusi ning ühehäälselt äh, nimetanud, äh, kinnitanud tema mandaadi kahekümne kaheksandast juunist ning seitsmendal septembril ka õigusasjade komisjon kontrollis Andrei Elisseni, Le Chevalieri, Vieux, Kani ja Howarsi pädevusi ning kinnitanud